Welcome to everybody, we can tere tulemast kõigile, saame alustada koosolekut ja täna on väga tähtis päev. jätkan mõned minutid itaalia keeles ja pärast seda jätkan jälle inglise keeles, kui lubate siis. ja no niisiis on meil vaja teha ära üks oluline töö nagu ka teistes komisjonides praegusel hetkel. peame täna valima uue esimehe ja uue juhatuse. nagu tavaliselt kantakse meie koosolekud äh, netis üle vastavalt kodukorra artiklile kakssada neli, mis räägib esimehe ja aseesimeeste valimistest asume valima niisiis esimeest ja aseesimehi ning seejärel annan sõna uuele esimehele. kuid enne, kui me asume hääletama, ametist lahkuva esimehena ähm, Mi-, võin öelda, et vastavalt kokkuleppele ametiaja alguses leppisime me menetluses kokku ja ma arvan, et et ma võin öelda, et minu jaoks esimehe töö on olnud äh, vaimustav kogemus, ma tänan teid teie toetuse, teie mõistmise eest, ka teie suuremeelsuse eest. Ähm, teie tegevuses ja ka minu toetamisel. et ma tahan teid äh, tänada, tahan tänada aseesimehi, meie nelja aseesimeest, keda ma siinkohal südamest tänan. tänan ka kõiki fraktsioonide koordinaatoreid. ja loomulikult kõiki kolleege, ähm, nõunikke, assistente, loomulikult sekretäriaati. tänan neid äh, nende väga väärtusliku toetuse eest, nende lojaalse koostöö eest kui olete nõus, siis enne kui me alustame, tuletaksime võib-olla meelde tragöödiat, mis toimus äh, hiljuti Itaalias. seal oli tegemist mitme õnnetuse, esiteks bussiõnnetus, kuusteist Ungari noort hukkusid selles bussiõnnetuses. bussis viibisid ka õpetajad, hetkel on veel kaks inimest äh, elu ja surma vahel see tragöödia äh, tabas valusalt äh, noori. ma sooviksin, et me meenutaksime seda tragöödiat ja mälestaksime hukkunuid. ühtlasi teen üleskutse mõelda kõigile neile, kes kannatasid äh, lumelaviini ja maavärina all, nii et teen ettepaneku leinaseisakuks ja siis lähme edasi poliitikaga Grazie. Bene. Ehm. Sì? Okay. Okay. Allora, um, now we, we pass to the, the, the... ja läheme siis meie päevakorraga edasi. esimehe valimine on järgmine punkt. asendusliikmete osas pean ütlema, et fraktsioonidelt, nii Rahvaparteilt, Nobeda Erdos vahetab härra Sakulakise välja, äh, sotsiaaldemokraatidel Silvia Kaufmann vahetab välja Georgios Grammatikakise, Katarin Sorin vahetab välja Srakitši ja Aldes Robert Rochefort vahetab välja Jõndu Tomi rohelistel härra Ramon vahetab välja proua Evansi, et seeris Korre Krasnodenski vahetab välja kellegi, kelle nime ma hetkel ei tea, ütleb esimees. kas te võiksite öelda, kelle, kes vahetab? kas te räägite koordinaatoritest? ei. Ah, okay, okay. And so they replace us. And so that's, that's okay also? Yeah no, no, no we need only the ei, ei, me tahaksime kuulda ainult äh, nime. kes vahetab ta välja? võib-olla minu äh, nõunik oskab vastata. Perfect. And uh, uh, any other replacement? kas on äh, veel uh, muutusi? kui midagi on veel, millest esimees peaks teadma, palun öelge aga meil on vajalik kaheksaliikmeline kvoorum, neljandik liikmete arvust. ja nüüd siis äh, esimehe kohale esitatud kandidaat. annan äh, sõna liikmele, kes soovib esitada esimehe kandidaadi. Kristina Libatška. suur tänu enne kui ma esitan proua Petra Kammerverti kandidaadiks, kasutaksin juhust, et tänada teid, proua esimees, teie senise töö eest. on olnud see suur rõõm teiega koos töötada. ja nüüd on mul suur au esitada kandidaadiks proua Petra Kammervert tegemist on äärmiselt pädeva kolleegiga. sotsiaaldemokraatide koordinaatorina on ta alati teinud väga tõsist tööd, on olnud väga professionaalne kõigi nende teemade puhul, kus ta on olnud raportöör. ma olen sügavalt veendunud, et kultuurikomisjon meie kolleegi juhtimisel toimib suurepäraselt ja tõhusalt ja et meil saab olema temaga ja teiste, teiste äh, fraktsioonide kolleegidega, samuti volinikega suurepärane koostöö, nii et ma toetan tema ametisse nimetamist. suur tänu, Kristiina. täname selle kandidatuuri püstitamise eest. kas äh, on teisi kandidaate? ei ole. sellisel juhul Lähemegi kohe küsimuse juurde. esiteks rõhutaksin, et proua Kammerevert äh, on täisliige, ta, tema, tema kandidatuuri on üles seadnud tema fraktsioon, ta on täitnud oma finantshuvide deklaratsiooni kõik on korras ja seega küsin nüüd proua Kamera-Vertilt, kas ta on nõus kandideerima kultuurikomisjoni esimehe kohale? jaa, ich bin einverstanden. jah, olen nõus. Allora, eh, questo punto io eh, faccio moltissimi siinkohal eh, õnnitlen teid, proua Kamera-Vert. ja kuna teisi kandidaate pole üles seatud siis äh, teen ettepaneku kinnitada proua Kammervet valituks kultuurikomisjoni esimehe kohale. kui olete nõus, siis äh, õnnitlused proua Kammervertile. ja siinkohal on äh, minu töö lõppenud meie tänasel koosolekul selles rollis ja tänan, minu tänasõnad veel kord annan nüüd juhatamise üle proua Kammere Vertile ja alustame aseesimeeste valimist ja tänan veel kord kõikidele. Eh, katkestame hetkeks koosoleku. erstmal ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. südamest tänu teie usalduse eest. aga ma ei tahaks alustada oma tööd enne, kui olen tänanud Silvia Kostat, meie senist esinaist, suurepärase ja väljapaistva töö eest. suur tänu. tõesti südamest tänan sind, Silvia. Nende eelmise kahe poole aasta töö eest, mida sa siin komisjonis oled teinud, sa oled sa oled komisjoni muutnud märksa nähtavamaks, sa oled tõstnud komisjoni profiili ning ma loodan, et sul õnnestub samas vaimus jätkata ning äh, loodan jätkuvale koostööle sinuga ning veel kord kõike kõige paremat edasiseks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 niisiis, head kolleegid, kõigepealt siis veel kord suur tänu usalduse eest, mida te mulle avaldasite ning loodan, et mul õnnestub olla õiglane esimees ning tagada komisjoni töö nii, nagu see oli eelmise esimehe all ning mitte ainult esindada komisjoni tõhusalt väljaspool, vaid tagada ka hea tööõhkkond komisjoni sees ning samuti tagada see, et et meie, nagu mitmed teisedki komisjonid Euroopa Parlamendis, millel olulisi teemasid käsitleda on, ei jää nii-öelda rataste vahele teiste komisjonide rataste vahele. meil on see õnnestunud eelmisel kahel poolel aastal ja loodame, et see õnnestub ka edaspidi. nüüd seisavad meil edasi veel valimised. me peame nimelt valima ka aseesimehed. ning alustamegi esimese aseesimehe valimisega. taaskord pean formaalses plaanis peaks kõigepealt nimetama kohal olevad, siis äh, Zagorakise asemel Norbert Eeros sotsiaaldemokraatide poolt asendab kolleeg Grammatikakis, äh, kolleeg Kaufmann, kolleeg Dragetsit asendab äh, Katariina Sorin-Ivan, kolleegi Yana Toomi Aldest asendab Robert Rochefort. roheliste osas kolleegi Evansit asendab Herme Raimond ja ECR-ist kolleeg Messerschmitti asendab härra Krasnodevski. nii. tundub, et vähemalt kaheksa komisjoni liiget ehk vajalik kvoorum on kohal ning palun nüüd siis eh, esitada nominatsioonid. Sabine Verhainil tahaksin kõigepealt tänada võimalust samuti tänada Silvia Kostat eelmise kahe poole aasta suurepärase töö eest, ta oli õiglane, avatud ja võiks öelda ka komisjoni väga tõhusalt esindav esimees. ning soovin talle palju edu tema jätkuvaks tööks Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis ja loodan, loodan samuti heale koostööle. ning soovin sulle, armas Petra, kõike head sinu uues ametis ning samuti loodan heale koostööle sinuga. ning äh, meie komisjonis üldiselt, mis on väga oluline komisjon, mis menetleb väga olulisi küsimusi Euroopa Liidule, mida aga mitte kõik ei võta alati piisavalt tõsiselt ja ma loodan, et meil õnnestub üheskoos kõigil seista selle eest, et kultuurikomisjonile edaspidi ka laekuvad olulised küsimused menetlemiseks. nüüd Andrea Botškov on minu kandidaat esimese aseesimehe kohale. aitäh! kas on veel ettepanekuid esimese asemesi, aseesimehe kohale äh,? paistab, et ei ole, seega on proua Andrea Foško puhul täidetud nõuded, et teda on, tema on esitanud fraktsioon, ta on kultuurikomisjoni põhiliige, ta on esitanud oma finantshuvide deklaratsiooni ning seetõttu ei seisa miski tema valimisele vastu. nüüd ma pean küsima tema käest, kas ta ise on nõus oma kandidatuuri esitamisega. aitäh, olen nõus. tänan. kuna kandidaate on ainult üks, panen ette proua Boško tunnistada valituks heakskiiduga. kas on äh, taotlusi salajase hääletamise läbiviimiseks, ei ole, seetõttu siis on proua Boško valitud heakskiiduga esimese aseesimehe kohale. suur tänu, hea kolleeg, ning palun teil asuda siia minu kõrvale poodiumile. nüüd teine aseesimees ning siin tuleb samuti formaalsete nõuete täitmisel võtta läbi, kes keda asendab Rahvapartei poolt, kolleeg Zagorakist asendab härra Norbert Teras, sotsiaaldemokraatide osas Georgios Grammatikakist asendab Silvia Van Kaufmann ja Damjan Ragetsit asendab Katarin Sorin-Ivan, Aldest Yana Toom ja asendab Robert Rochefort, roheliste osas proua Evansit asendab härra Raimond ning ECR-is härra Messerschmitti asendab härra Krasnodevski nii et jätkuvalt on olemas kvoorumiks piisav äh, arv komisjoni liikmeid, kaheksat inimest on vaja, liikmeid on märksa rohkem ning nüüd küsin, kas on ettepanekuid kandidaatide osas teise aseesimehe kohale, palun. aitäh, Peetra ning soovin sulle õnne sinu valimise puhul komisjoni esimeheks ning tahaksin öelda Silviale, et ta oli suurepärane kultuurikomisjoni esimees ning soovin talle edu tema järgnevas töös. meie ettepanek on Mircea Diakonu, see tähendab, et ta võiks jätkata komisjoni aseesimehe, teise aseesimehe kohal aitäh, kas on teisi ettepanekuid? kui ei ole, siis tuvastame, et härra Diakonu on kõigepealt kultuurikomisjoni täisliige, teiseks on ta esitatud fraktsiooni poolt ning kolmandaks on ta esitanud oma finantshuvide deklaratsiooni ning seetõttu ei takista miski ka tema kandidatuuri esitamist ning nüüd küsin kandidaadilt härra Diakonu, olete te päri enda kandidatuuri esitamisega? aga oleksin hea meelega loomulikult näinud, et keegi teine oleks äh, saanud lõpetada triloogi nõukogu ja komisjoniga. nii, aitäh! aga ma loodan, et see õnnestub meil käesoleva aasta teises pooles. niisiis, kandidaate on meil ainult üks ning seetõttu teen taas ettepaneku, et äh, tunnistame härra Diakonu valituks heakskiiduga, kui ei ole ettepanekuid salajase hääletuse läbiviimiseks, siis, siis kuulutame härra Diakonu valituks heakskiiduga. aitäh! õnnitlen uut aseesimeest ning äh, loodan meeldivat ja tõhusat koostööd temaga ja palun ta siia poodiumile. nüüd kolmanda aseesimehe valimine. täpselt samasugune menetlus, taaskord pean läbi võtma, eh, mis liikmeid asendavad asendusliikmed Rahvaparteis. Theodoros Zagorakis asendab Norbert Eros, sotsiaaldemokraatide puhul Georgios Grammatikakis, Silvia Ivan Kaupmann Damjan Dragetsit, Katalin Sorinivan, Aldes Yana Toomi, äh, Robert Rochefort, Rohelistes proua Evansit, härra Raimond, ECR-is härra Messerschmitti, härra Krasnodevski. nüüd ootan kandidaate, härra Raimondi. aitäh! tahaksin samuti kõigepealt roheliste nimel tänada Silvia Kostat suurepärase komisjoni juhtimise eest ning äh, soovin sulle, armas Petra, õnne valimise puhul komisjoni esimeheks. tahaksin esitada Helga Trüppeli kandidatuuri. Äh, ja teda tutvustada ei ole vaja, tal on väga laialdased võrgustikud, te kõik ilmselt tunnete teda ja teate, kui head tööd ta on teinud. aitäh! kas on veel ettepanekuid, veel kandidaate? paistab et ei ole, seega on härra äh,, see proua härra Trüüpel kultuurikomisjoni täisliige, tema kandidatuuri on esitanud fraktsioon ning ta on esitanud oma finantshuvide deklaratsiooni ning ka tema kandidatuuri esitamist ei takista miski. ning kuna taaskord tegemist ainult ühe kandidaadiga, teen ettepaneku rakendada heakskiidumenetlust ja oi, unustasin. ma pean küsima, Helga, kas sa oled nõus oma kandidatuuri esitamisega, väga meeldiv, et sulle see meelde tuli ning ma ütlen, et minu poolt vastuväiteid ei ole, aitäh, sellest ma lähtusingi. niisiis, üks kandidaat on meil ning teen ettepaneku valida siis heakskiidu menetlusega, kui salajast hääletust ei taotleta, mida ei taotleta ning seetõttu tunnistame proua Trüppeli valituks heakskiiduga õnnitlen sind, Helga, ning äh, loodan meeldivat koostööd sinuga ja panen su siia poodiumile. nüüd neljas aseesimees. ja veel kord, loodan, et nüüd siis viimast korda pean teatama, kes keda asendab. rahvaparteis härra Zagorakist härra Eldos, sotsiaaldemokraatides härra Grammatikakist proua Kaufmann härra Dragitsit, äh, Katalin Zorin-Ivan, Aldes Yana Toomi, Robert Rochefort, Rohelistes proua Evansit, äh, härra Raimond ja ECR-is härra Messerschmitti, härra Krasnodebski. nii, nüüd ootan kandidaate neljanda aseesimehe kohale. Sabin Verhain. jah, aitäh. tahaksin Rahvapartei poolt Stefano Mallu kandidatuuri esitada neljanda aseesimehe kohale. aitäh! nüüd pean küsima härra Maalult, kas ta on nõus oma kandidatuuri esitamisega? jah, olen, aitäh! tänan! kas on täiendavaid ettepanekuid, veel kandidaate? ilmselt ei ole ning tõdeme, et härra Maalu kandidatuurile ei ole takistusi, ta on komisjoni täisliige, tema kandidatuuri on esitanud fraktsioon ning ta on esitanud oma finantshuvide deklaratsiooni. kuna tegemist taas kord ainult ühe kandidaadiga, teen ettepaneku lähtuda heakskiidumenetlusest, kui ei taotleta salajast hääletamist, mida täiesti selgelt keegi ei taotle. seega siis kuulutame heakskiiduga härra Maollu valituks härra Mallo, soovin teile õnne teie valimise puhul ning loodan meeldivat koostööd teiega ning palun teid enda kõrvale poodiumile. nüüd tundub, on esimene, esimesed formaalsed aktid, mida meilt oodati Eh, loodetavasti rekordajaga sooritatud ning eh, saame edasi minna sisulise tööga. päevakorrapunkt kolm ehk siis päevakorra vastuvõtmine. kas on siin muud, muudatusettepanekuid? ma ei näe muudatusettepanekuid. kas on vastuväiteid? ei ole vastuväiteid. seega loeme päevakorra esitatud kujul kinnitatuks nüüd päevakorrapunkt neli on kümnenda ja üheteistkümnenda oktoobri istungi protokoll, samuti kaheksas november ja kakskümmend kaheksa november, nende kinnitamine, kümnenda, üheteistkümnenda oktoobri, kaheksanda ja kahekümne kaheksanda novembri protokollid on teie mappides, kas teil on märkusi nende protokollide kohta? ei ole seetõttu teen ettepaneku, et nagu tavapäraselt, kui märkusi ei ole, ei esitata tänase istungi jooksul, siis loeme need protokollid kinnitatuks. punkt viis päevakorras. esimehe teated. pean teile teatama, et täna on meil Prantsuse, Saksa, Itaalia, Inglise, Kreeka, Hispaania, Tšehhi, Eesti, Ungari, Poola, Bulgaaria ja Rumeenia keelde tõlge, homme pärastlõunal saame ka sloveeni keele, sloveenikeelse tõlke. nüüd on meil olemas siin ka koordinaatorite otsused viieteist, viiest, viiendast detsembrist kaks tuhat kuusteist ning äh, need on saadetud teile kaheksandal detsembril e-posti teel ning nad on kinnitatud, sest kuni kolmeteistkümnenda detsembrini keegi vastuväiteid neile ei esitanud, mis oli tähtaeg. nüüd oleme nii kiiresti edasi liikunud, et äh, meil punkt kuus osas raportööri härra Viisast veel saalis ei ole. seega on meil kaks võimalust. kas võtame kõigepealt päevakorrapunkti seitse, see on üks võimalus, ja kui härra Viisas kohale jõuab, siis äh, võtame kuuenda punkti. mis te sellest arvate? Julie? Eh, ma vaatan kõigepealt protokolli ning näen, et siin on Ken Loachi nimi valesti kirjas leheküljel kaks. et tema nime õige kirjutus tuleks korrigeerida. kirjapilt tuleks korrigeerida, laseme sekretäriaadil selle korrigeerida, loomulikult ei tohi nimesid valesti kirjutada Sabine oled sa kursis, kas Santiago tuleb? sain just teada, et eh, Santiago Fisas ei tule. ning mul, ma vaatasin praegu seda teksti. ja ma võin lihtsalt ette lugeda, mis ta on kirja pannud. et kui ta täna ei tule, siis, siis saame tema märkmete alusel selle päevakorrapunkti ära käsitleda variraporteeriga. nii et saan teha lühidalt, eh, sest eh, siin on kirjas, et eh, raporti eelnõu ei kujuta endast suuri muutusi võrreldes komisjoni eelnõuga, raporti e-, eesmärk on hõlmata EFTA riigid ning muuta kalendrit. me oleme muutnud ainult paari lõiku selleks, et selgitada raportit, aga sisu osas midagi muutunud ei ole, sellepärast et ettepanek oli hea ja juba esitatud kujul ning tundub, kõneleja jätkab saksa keeles, et komisjon on teinud head tööd, midagi muuta vaja ei olnud, välja arvatud natukene ajakava. ning ootan nüüd härra Santiago nimel no, märkusi teistelt fraktsioonidelt. aitäh! ma unustasin, loomulikult täiesti unustasin mainida, mis raportist me tegelikult räägime. asi puudutab siis ettepanekut luua aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend kolm Euroopa kultuuripealinnade meede. ning raportöör on härra Santiago Fisas ning äh, Sabine Verhaen luges just ette tema arvamuse seoses selle ettepanekuga. nüüd küsin variraportööridelt, annan variraportööridele sõna ning nägin, et kolleeg Ingemines Barba soovib sõna. tahaksin öelda, et kõigepealt eh, tervitan ja toetan härra Fisast ma ei tahaks hakata üksikasjadest rääkima, sellepärast et raport on väga tehniline. ent rõhutaksin, et tegemist on väga olulise ettepaneku ja olulise küsimusega, kultuuripealinnade meede ning seda võiks laiendada ka kolmandatele riikidele. sageli oleme kohtunud inimestega, kes räägivad, et nad tunnevad ennast eurooplastena ning me peaksime seda soodustama ning äh, niisugused raportid on seetõttu väga tervitatavad. sest me loome sidemeid kultuuripealinnade vahel, tekitame ühtekuuluvustunnet ning see väärib rõhutamist. ning seda, niisugust tunnet tuleks tugevdada, et inimesed kuuluvad Euroopasse, aitäh! tänan, Helga Trüper! usun samuti, et on väga hea mõte pärast seda kultuuripealinnade kogemust Euroopas laiendada see meede kolmandatele riikidele. sest Euroopa kultuuripealinnad on suuresti kaasamise ja kommunikatsiooniprojekt, nad loovad inimestele võimalusi kohtuda, luua ühiselt kultuuriväärtusi ning laiendada võimalusi osalemiseks ka teistele. ehk sisuliselt on tegemist Euroopa saadikutega teistes riikides ning me võiksime neile anda täiendavad võimalused äh, tulla lähemale, olla lähemal Euroopa Liidule ning see lähenemine väärib toetust ja ma seda toetan. aitäh, Silvia Kosta! Ehm, aitäh, Petra! olen päri, et tegemist on väga olulise mõttega. ning eelmises parlamendis üritasime seda edendada. meil äh, on kolleege, kes seda tegid, keda täna paraku kohal ei ole ja tänan neid selle eest. esimene äh, EFTA äh, EFTA nii-öelda laine on juba tulemas, see on uus etapp ning see kogemus on praeguseks meil kestnud juba kolmkümmend aastat ning äh, võiksime, usun seetõttu, teha väikese kokkuvõtte sellest, kuidas see on mõjutanud asjaomaseid linnu ning ma märgin, et riikides, näiteks minu riigis, oli, oli selleks riigi pealinn, nagu Ühendkuningriigiski, aga tegemist on tegelikult algatusega, mis kultuuridiplomaatia vallas tulevikus võiks äh, võimaldada meil võrgustuda teiste riikidega, kus on samasugused ko-, kogemused, näiteks ähm, araabia kultuuri pealinnad, äh, ühesõnaga sarnased algatused maailma teistes osades. aitäh! Julie Ward. mina sooviksin seda ettepanekut toetada tõtt-öelda Euroopa kultuuripealinn oli üks nendest asjadest, mis aitas kunagi Liverpooli linnal äh, uuesti elu sisse saada, siis kui meie konservatiivide valitsus otsustas, et Liverpool mädanegu üksi, ehk siis kultuur on olnud võtmetähtsusega meie vanade tööstuslinnade taaselustamisel ja nagu näha, siis Brexit on kindlasti Ühendkuningriigile põhjustamas peavalu, siis äh, oleks väga oluline pakkuda meie linnadele mingisuguseid eeliseid, linnades hääletati ju Euroopa Liidu, äh, Euroopa Liitu jäämise poolt. näiteks Manchester on väga huvitatud sellest, et sidemed Euroopaga säiliksid. arvan, et see on ka väga hästi kooskõlas Eurocities äh, võrgustikuga see kontseptsioon ei ole ju ka mõeldud ainult Euroopa Liidu liikmesriikidele. praegu näiteks Birminghami linnavalitsus eh, juhib kultuuriteemat eh, Eurocitise võrgustikus, ehk siis mina toetan seda aktsiooni igati. aitäh, proua Sõdarova. Äh, suur tänu. ma arvasin, et Julie Ward puudutab seda teemat juba, aga ma arvan, et me peame sarnaselt mõtlema Ühendkuningriigist pärast Brexitit, eh, sellepärast, et missuguses olukorras nad siis pärast ikkagi on. Nad ei ole ju kandidaatriigi staatusega, aga kuidagi peab Ühendkuningriik meiega ikkagi seotud olema. Neil peab olema võimalus kaasa lüüa, sellepärast et kultuur on oluline kõikidele liikmesriikidele. ehk siis see saab olema meie jaoks uus väljakutse, kuidas teha nii, et Ühendkuningriik väljapoole ei jää. loomulikult me ka kõik toetame seda, et Euroopa, et Ühendkuningriigi linnad kaasa lööksid. aitäh, härra Strojevski. E, przede wszystkim chcę pewnego uściślenia a propos esiteks ma tahtsin ühe asja üle täpsustada. osa teist rääkisin kolmandatest riikidest me peame tagama, et ikkagi kolmandaid riike selle termini tavatähenduses me siin silmas ei pea, vaid me peame silmas väga spetsiifilisi riike ähm, EFTA raamistikus ja loomulikult ka Euroopa äh, majandusruumi alas. kui nüüd tulla tagasi selle juurde, mida ütles proua Soirova, siis on väga tõenäoline, et et ehm, Ühendkuningriik jääb just täpselt sellisesse staatusesse, nagu me siin rääkisime. aastatel kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kolmkümmend kolm oleks Ühendkuningriik kindlasti osa sellest uuest projektist, aga loomulikult kõigepealt tuleb see lepe allkirjastada. Äh, samuti tahtsin mainida ühte mõtet, äh, minu meelest oleks hea, kui sellel programmil oleks lõplik liikmete nimistu olemas varem on juhtunud nõnda, et teatud linnad väljaspool Euroopa Liitu osalesid ka, näiteks Istanbuli linn. ja siis on mul meeles, et otsustati eh, ka midagi seoses Sarajevoga. ma mäletan, et Sarajevo taotles osalust, aga see lükati tagasi. kui me räägime EFTA-st ja Euroopa majandusruumist siis see programm laieneb ka uutele riikidele, sellistele riikidele, mis rahastavad teatud kultuuriprojekte Euroopa Liidus, aga need riigid ise asuvad väljaspool Euroopa Liitu. ehk siis sinna oleks vaja sellist õiglust ja oleks vaja õiglast lahendust. ja üks asi veel Euroopa kultuuripealinnad on kindlasti hea programm, aga kui vaadata kõiki neid eh, kultuuripealinnu, kes on olnud, tegelikult ei kasuta neid võimalusi, mida neile pakutakse, võib-olla ainult viiskümmend protsenti. ehk siis rõhutame eh, näiteks Esseni või Liverpooli näidet, eh, rõhutame selliseid positiivseid näiteid, Barcelona samamoodi tõeline edulugu, küll teistsugune, nende edu oli meelelahutuse vallas aga oli ka selliseid linnu, kes ei olnud sugugi äh, edukad, nad ei kukkunud küll läbi otseselt, aga nad ei olnud ka edukad. me peame seda teemat analüüsima, sellepärast et need muudatused äh, kõigis linnades ei olnud alati ühesugused. aitäh, proua Pild ja siis, kui rohkem sõna ei soovita, siis paneme sõnasaajate nimekirja kinni, anname komisjonile sõna, kui nad seda soovivad. suur tänu, Euroopa kultuuri pealinnade eesmärk on alates kaheksakümne viiendast aastast juba rõhutada pealinnade mitmekesisust. selle tegevuse tõhustamine on igati asjakohane hetkel, kui meie ajalugu kui Euroopa kultuur tundub olevat ohus ja kus kultuur on ohus kogu maailmas, nagu näiteks Palmiiras. mõned küsimused siiski otsuse eesmärk, ettepaneku suhtes. Te su-, soovite laiendada programmi kandidaatriikidele või võimalikele kandidaatriikidele, kui nad osu-, osalevad loova Euroopa projektis, kuidas siis on Türgiga? ta on kandidaatriik, kuid on juba öelnud, et soovib projektist lahkuda. teiseks, ma ei mõista kui ma terve päev kuulan parlamendis sellist juttu, et puuduvad vahendid erinevate projektide jaoks, mis on seotud kultuuri ja haridusega, kuid paradoksaalsel kombel teete siiski ettepaneku äh, toetada äh, linnu või liikmesriike, see on võib-olla küll hea asi, kuid kas meil on selleks ikkagi vahendeid? Äh, aitäh. komisjon, kas komisjoni esindaja on siin? ja soovib sõna võtta seoses selle raportiga? nähtavasti mitte ning küsin Sabine Verhainilt, kes esindab Santiago't, kas sa sooviksid midagi lisada? jaa, ma Santiago nimel tänan kõiki südamest esitatud märkuste eest, aga selgituseks ütlen, et, et ei jääks valesti valearusaamist, et Euroopa Liit ei hakka Euroopa Liidu eelarvest maksma kolmandate riikide, kolmandatele riikidele ühepoolselt raha kultuuripealinna meetme all, vaid eh, need riigid peavad ka panustama sellesse ühisesse katlasse. ja kui nad programmides, kui nad selles programmis osalevad, siis, eh, siis maksavad nad oma panuse ka Eh, väga hea, väga hea, et te täpsustate seda, et kui Türgi otsustab näiteks, et ta ei osale enam selles, selles eh, programmis, siis ei saa nad ka finantseeringut oma projektidele sellest. ning eh, loomulikult peamine kulutuste osa kultuuripealinnade meetmega seoses äh, on ikkagi kultuuripealinnade endi kanda, need on päris suured kulutused. suur tänu selle arutelu eest, teatan teile, et äh, tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on kolmekümnes jaanuar kell kaksteist ning hääletus kultuurikomisjonis on ette nähtud kahekümne kaheksandaks veebruariks. nüüd päevakorrapunkt seitse, internetiühendused tööhõive ühtekuuluvuse jaoks Euroopa gigabitti ühiskond ja 5G. raportöör on Silvia Kosta ning me peame arvamuse eelnõud arutama, eelnõu arutama ning annan kõigepealt sõna proua Kostale oma raporti esitlemiseks ning palun seda teha kolme minutiga. aitäh! tänan väga, proua esimees, teil on äh, see projekt kä-, käes, ma ei hakka väga detailidesse minema, sellepärast et äh, pikkusele on siin omad piirangud aga nagu te saate aru, siis eesmärk on edendada 5G tehnoloogiat ja seda igati tervitada kui suurepärast võimalust äh, loometööstuse, kultuuritööstuse ja teiste tööstusharude jaoks. mina tahtsin eelkõige välja tuua selle, et sel strateegia peab olema selle auahne eesmärgiga pakkuda ülikiiret internetiühendust aastaks kaks tuhat kakskümmend viis. Äh, ja eriline fookus oleks just alg- ja keskkoolidel. tegemist on teemaga, mis on meile väga südamelähedane ja ma loodan, et muudatusettepanekutega saaks selle kohalduvusala laiendada ka äh, ülikoolidele see mõjutab õpetamismeetmeid e, e-õpet, samuti saaks äh, aidata kaasa infoteenuste levikule, teadusuuringutele, ehk siis sellel võiksid olla positiivsed mõjud. loomulikult on see ka seotud erinevate oskustega, mis tuleb inimestele anda hariduse valdkonnas. samuti tuleb saada üle digitaalsest lõhest, mis on võtmetähtsusega, ja tagada, et inimestel on olemas juurdepääs infosisule internetis, et digitaalne kodakondsus saaks reaalsuseks. veel üks tähtis teema on seotud nende võimalustega, mida 5G käibelevõtt meile pakkuda võiks. sest üks sellistest asjadest oleks näiteks see, et äh, saaks hakata pakkuma uut kultuurilist ja loome sisu, kusjuures inimesed saaksid loometegevuses olla mitte passiivselt, aga aktiivselt äh, kaasatud. me peame teadvustama muidugi, kuidas see võiks mõjutada audiovisuaalteenuste äh, väärtusahelat. tooksin ka välja, et komisjon peaks pigem ka võtma arvesse seda, kuidas Äh, raadiospektri küsimusi. ja siinkohal ütleksin, et kuulaksin kindlasti siin komisjoni arvamust huviga. aga selle teema kohta sõnastaksin veel ühe täpsema lõigu. veel üks teema, mis raportisse ei mahtunud, sest see oleks teinud raporti liiga pikaks, oli seotud internet samuti turvalisusega. Pole kahtlustki, et selles vallas tuleb olla väga ettevaatlik, mida rohkem internet levib, ka asjade internet, eh, siis seda ettevaatlikumad peame me olema. andmeid hakkab lihtsalt rohkem olema, need on rohkem kättesaadavad ja laialdasemalt kättesaadavad ja kui nõnda läheb, siis tuleb tagada, et turvameetmed internetis on ka piisavad. selle jaoks, et tagada, et teavet piisaval tasemel kaitstaks ja et kaitstaks ka tarkvara. see on üks teema, mida ma veel tahaksin käsitleda. ja soovin välja tuua ka need erinevused, mis praegu liikmesriikide vahel on, raadiospektri raportis seda teemat juba puudutati, kiire internetiühenduse puhul on samuti liikmesriikide vahel suured erinevused ja seda tuleb arvesse võtta selleks, et hoida ära stsenaarium, et 5G tehnoloogia seda digitaalset lõhet kodanike vahel veelgi suurendab, ehk siis neid asju peab endale teadvustama, aitäh! jaa, vielen herzlichen Dank! tänud, tänud Silvia, Sabine Frahen! tervitan seda, et meie kultuurikomisjonina praegu omalt poolt äh, arvamust koostame sellel teemal. E, Silvia Kosta juba tõi välja mitmed olulised kaalutlused. mobiiltehnoloogia 5G juurutamine ja see ei puuduta lihtsalt juurdepääsu kiirele internetile, seda saab erinevatele viisid, erinevatel viisidel eh, saada läbi mobiiltehnoloogia, on see aga väga oluline kultuuri- ja loomemajandusele ning valdkondadele, millega meie tegeleme. ent me peame tähelepanu pöörama sellele, et 5G väljaehitamisel, ja sa käsitlesid seda juba, seda tekstis varem puudutatud ei olnud, et me pööraksime tähelepanu sellele, et teised ülekandevõimalused, nagu näiteks mitte ainult raadio, vaid ka teleülekanded ja vastav sagedusriba, ei osutuks liiga piiratuks. et see tõhus kultuuri sisu edasiandmise viis saaks areneda ka tulevikus. 5G võrk on suurepärane võimalus ühiskonna, meie ühiskonna digitaalset lõhet ületada linnapiirkondade ja maapiirkondade vahel ning tagada juurdepääs ülikiirele internetile. sest eh, siiani ei ole see olnud eriline probleem linnades, sest et seal on selle teenuse pakkumine reeglina eh, lihtsam ja ja pakkujad saavad oma kulud kiiremini tasa, aga maapiirkondades on see keerulisem ning seetõttu ongi 5G tehnoloogiat vaja. sest püsivõrgu loomine teatud piirkondades ei ole tasuv ning samas sisu ja kultuurile juurdepääsu tagamiseks nõuab äh, juurdepääsu internetile ja mitte ainult üksnes mobiilset äh, juurdepääsu ning me peame äh, seetõttu tõenäoliselt siin paari kohta üksikasjalikult täiendama. missugused võimalused haridusvaldkonnas näiteks kiire mobiilsidega kaasnevad, ma usun, et ka siin oleks võimalusi koolivälisele või klassivälisele, klassiväliseks õppeks, mobiilsed klassid näiteks, kus on võimalik kombineerida siis lähenemisi, tavalähenemisi niisugustega, mis nõuavad mobiiltehnoloogiat ja võimalusi on siin tegelikult väga palju, mis tekivad. aitäh! tänan, härra Luge! Your... suur tänu, esimees, ja õnnitlen teid ka uue ametikoha puhul. minu kolleeg Anne McClarkin ei saa täna siin olla eh, teatud kohustuste tõttu, aga ta palus mul enda nimel kõneleda ma teen seda hea meelega, sellepärast et ma olen äh, regikomisjonis äh, sellel teemal raportööriks. mind on palutud raportööri tänada seni tehtud töö eest, et CER võib seda laialdaselt toetada ja ma võin öelda, et äh, üldse ollakse sellel teemal suuresti ühel meelel. meie fraktsioonil on siin ka üht-teist lisada. Euroopa Ehm, gigabitiühiskonna idee on väga teretulnud ja see keskendub proaktiivsetele meetmetele. investeeringud on siin keskse tähtsusega selleks, et see, sellega midagi saavutada, aga loomulikult see väljakutse, et tõeline gigabitiühiskond meile tuua, on väga suur väljakutse ja see nõuab pingutusi kõigilt, sealhulgas teenusepakkujatelt Ühendkuningriigile ja teistele Euroopa riikidele on kiire internetiühendus väga oluline. Õnneks on olemas palju teenusepakkujaid, kes selles vallas teenuseid pakuvad. me peame selleks, et, et ähm, erinevad innovaatorid, eriti innovaatilised VKE-d, saaksid selles vallas piisavalt tööd teha, tuleb anda neile selle jaoks vajalikud vahendid samamoodi on teaduse ja teadusuuringute valdkonnas, kus Euroopa teadlased ei tohi äh, maha jääda Ameerika Ühendriikide ja ida ähm, piirkonna teadlastest, kellel on juba praegu paremad võimalused olemas. rohkem ühendavust võib inimestele rohkem vabadust anda, aga samas võib see ka suurendada halduskoormat see võib inimestele pakkuda haridusvõimalusi, sealhulgas selliseid ebatraditsioonilisi äh, võimalusi, nagu siin juba mainiti. me tervitame seda, et äh, kiirem internetiühendus võetaks kasutusse selleks, et pakkuda haridusvaldkonnas võimalusi ja soovime, et liikmesriigid vahetaksid siin paremaid praktikaid. aga loomulikult ei tohi nüüd seda kasutada võimalusena äh, suurendada halduskoormat, kui mingit asja on parem teha kohalikul või regionaalsel tasemel, siis peaks seda ka seal tegema. näiteks komisjoni ettepanek äh, raadiosagedusala kohta on võib-olla investoritele hea, siis siinkohal tuleb ikkagi küsida, kas äh, sagedusala poliitikat peab ikka täiendavalt tsentraliseerima ja lõpetuseks, ehkki me ootame, et 5G pakub rohkem, rohkem juurdepääsu äh, loomesisule, siis me ei tohi unustada ka intellektuaalomandi mõõdet siin. Äh, ehk ei tohi luua olukorda, kus 5G abil lihtsalt äh, ebaseaduslikult intellektuaalomandi õigustega kaitstud materjali alla laetaks. samuti peame mõtlema sellele, mida 5G üldse tähendab, sellepärast et praegu äh, ei ole see määratlus tegelikult väga selge, ehkki inimesed räägivad 5G-st küll väga palju, aga see määratlus, et mis asi 5G on või mis ta täpselt hakkab olema, kui 5G käibele võetakse, selle peale tuleb ka mõelda, sellepärast et mina olen aru saanud nõnda, et praegu 5G määratlus on palju hägusam kui 4G või 3G definitsioonid olid. nii palju siis minu poolt ja suur tänu tähelepanu eest! aitäh! komisjon, komisjoni esindaja on siin ja soovib sõna, kas soovib? ei, mitte veel, sellepärast et ekspert eh, ei ole veel saabunud, sellepärast et esialgses ajakavas pidi see juhtuma kell kuusteist viiskümmend, aga ta tuleb. me võime kuulata küsimusi ja kui ekspert saabub, siis ta saab vastata. Gut äh, uh das ist dann jetzt hüva, kahju küll, et komisjoni esindajat ei ole. aga nii see lihtsalt on ja seetõttu annan sõna lõpetuseks Silvia Kostale, mainides enne veel, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolm-, kolmekümnes jaanuar kaks tuhat seitseteist kell kuusteist ning hääletus kultuurikomisjonis on ette nähtud kahekümne teisel märtsil kaks tuhat seitseteist. Silvia. jah, suur tänu. soovin tänada variraportööre tehtud töö eest. ma olen vägagi nõus sellega, nagu ma ka juba varem ütlesin, et ähm, kui rääkida konkreetsetest äh, teenustest, eh, siis ehm, või, ja kui rääkida määratlusest, siis tõesti see definitsioon on siin praegu üsna sünteetiline, aga loomulikult seda määratlust tuleb edasi arendada. Ehm, ma saan ka aru, et intellektuaalomandite teema puhul tuleb silmad lahti hoida. arvan, et kasulik on see, kui analüüsida võimalusi eh, mõjusid haridusele ja uusi õppevõimalustele siin võiks tõesti detailidesse minna ja ma olen igati avatud teie ettepanekutele. samuti arvan, et tähtis on see, et Euroopa tasemel on olemas raadiosagedusala jaoks ühtne definitsioon ja see tegelikult pakub meile seda raamistikku, mida tarvis on tuleb vaadata erisusi konkreetsetes liikmesriikides ja selles, kuidas täpselt seal praegu see asi tehniliselt lahendatud on, et kas nad saaksid selle uue projektiga liituda. silmas tuleb pidada ka tasakaalu aspekti loomulikult ja seda, et äh, kultuuri sisu eetrisse laskmisel ollakse ka hoolikad. riikide omavaheline kokku kokku tulemine on siin samuti väga tähtis ja ma ootan igati teie kommentaare, aitäh! Äh, suur tänu! ning võib-olla veel kord, et komisjonile infoks, et need meie päevakorras toodud ähm, ajad on orienteeruvad. kuna valimine läks rutem, siis äh, no me pidime lihtsalt ajas arvestama, et võib-olla tuleb salajane hääletamine läbi viia, seetõttu äh, see aja kavandamine oli nii, nagu ta oli ning äh, meil õnnestus õnneks kiiremini teha. ning äh, siis võib-olla ütlete lihtsalt kolleegile, et ta ei peagi tulema. aga kui meie variraportööridel või raportööril on küsimusi, siis äh, võtavad nad vahetult komisjoni kolleegiga ühendust. suur tänu, Silvia ning tänan kõigile, kes arutelus osalesid. nagu ma ütlesin, kolmekümnes jaanuar kell kuusteist on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. ja nii oleme me jõudnud meie tänase koosoleku amet, avatud osa lõppu, avaliku osa lõppu ning paluksin nüüd kõigil kes ei ole Euroopa Parlamendi liikmed või ei tööta Euroopa Parlamendis, lahkuda siit saalist, sellepärast et meil tuleb nüüd kinniste uste taga arutatav päevakorrapunkt, sest see puudutab triloogi. ning me sooviksime selle arutelu küll hoida enda teada praegu. homme vara kell üheksa jätkame avaliku istungiga. palun kõigil õigeaegselt kohal olla, kavatsen alustada hääletustega, meil on kuus hääletust päevakorras, alustan nendega täpselt ning äh, päevakord on ka väga tihe, meil on Malta eesistuja külas ning äh, lisaks palju teisi päevakorrapunkte ning äh, kui me homme hilineme algusega, jääb meil aruteluks vähem aega, seetõttu tahaksin ma alustada täpselt ette nähtud ajal ning loodan, et meil õnnestub homme hommikupoole eh, tagada, et meil jääb aruteludeks piisav aeg ka pärastlõunal. nii, ootame veel minutikese